suur tänu selle avalduse eest, proua Georgieva, äh, lõpetame arutelu sel teemal käesolevaga ja hääletamine toimub järgmise sessiooni käigus. Äh, nüüd lähme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, selleks on äh, suuline küsimus Peking pluss viisteist, ÜRO soolise võrdõiguslikkuse tegevusprogramm. tegemist on küsimusega, suulise küsimusega, mille autoriks on Eva-Britt Svensson ja kõigepealt annaksingi ma küsimuse autorile sõna suur tänu, härra president, suur tänu, kallid kolleegid. naiste õiguste küsimused on alati olnud minu isikliku päevakorra üheks tähtsamaks küsimuseks, nii et mul on äh, täna iseäranis hea meel, kui me arutame nende küsimuste üle ka äh, äh, siin täiskogus naiste, naiste õiguste komisjonis oleme vastu võtnud resolutsiooni, mis esindab parlamendi seisukohti Pekingi platvormi kohta. ma tahaksin tänada kõiki kolleege, kes selles komisjonis on teinud tõsiselt tööd ja tihedat koostööd minuga, et see resolutsioon saaks vastu võeta. Pekingi platvormi vastuvõtmine ÜRO-s tuhande üheksasaja üheksakümne viiendal aastal oli ajalooliselt oluline samm see nõndanimetatud tegevusprogramm, tegevusplatvorm äh, sai olema esimeseks äh, dokumendiks, äh, omalaadseks dokumendiks kogu maailmas. seal läheneti terviklikult naiste tingimustele, naiste õigusele kogu maailmas. ÜRO-l on uhke ja pikaajaline traditsioon inimõiguste kaitse vallas ja alles tuhande üheksasaja neljakümne kaheksandal aastal võeti vastu inimõiguste üldine deklaratsioon Äh, see deklaratsioon, mis pärineb äh, kümnendast detsembrist tuhat üheksasada nelikümmend kaheksa, sisaldab kolmekümmend artiklit, mida sageli tsiteeritakse. teises artiklis on äh, selgelt öeldud, et naiste õigusi tuleb kaitsta. Euroopa Liidus on naiste ja meeste vahelise õiguse teema olnud kajastatud nii meie aluslepingutes kui ka, kui ka inimõiguste, põhiõiguste hartas Pekingi platvormi tähtsus ja Euroopa Liidu vajadus te konkreetsemalt teha tööd suurema soolise võrdõiguslikkuse tagamise nimel on üsna selged. loodi ka uus Euroopa soolise võrdõiguslikkuse instituut, mille peakorteriks saab olema Vilnius ja see instituut aitab meil tulevikus olla põhjalikumad ja professionaalsemad, kasutada viimaseid teadusuuringute andmeid ja leida kõige paremaid poliitilisi lahendusi. on väga palju andmeid, väga palju fakte, mida meil lihtsalt ei ole. ma toetan seda ettepanekut, et meil oleks ka Euroopa kaitseorder, selle ettepaneku on esitanud Hispaania äh, eesistuja. Pekingi platvormis on mitmesuguseid kriitilisi äh, valdkondi mille, mille tuleb tähelepanu pöörata, kui me tahame saavutada edu. näiteks võtame vaesuse. vaesus mõjutab naisi proportsionaalselt rohkem kui mehi ja samuti on ebavõrdsus juurdepääsus tervishoiule. samuti on naiste vastu rakendatavad vägivalla küsimus, samuti tahaksime võrdsust näha majanduspoliitikas, majandusstruktuurides nagu te teate, kaheksa parlamendiliikme delegatsioon külastab õige pea New Yorki, et esindaja, esindada Euroopa Parlamenti seal toimuval kohtumisel. me kindlasti äh, jälgime tähelepanuga arutelusid, äh, läbirääkimisi, mis on äh, üheks sammuks hindamises Pekingi platvormi hindamises me vaatame, kui kaugele on maailmas jõutud resolutsiooni üleskutsete saavutamise. oma homme vastu võet-, loodetavasti vastuvõetava resolutsiooni võtame me New Yorki kaasa. me oleme välja toonud eraldi seksuaalse ja, ja reproduktiivtervise, mis on üks osa äh, naiste õigustest äh, ja seda õiguse, selle õiguse seisu tuleks parandada Euroopas ja kogu maailmas. rahvapartei fraktsioon nõudis, et selle üle hääletatakse eraldi, me kõik teame, et kui tahetakse eraldi hääletust mingis küsimuses, siis see küsimus on iseäranis oluline ja seetõttu ei hääletata seda, selle küsimuse üle kogu resolutsiooniga koos. ma olen nõus Rahvapartei fraktsiooniga, et osa üheksa on äärmiselt keskse tähtsusega valdkonda, aga mul on tunne, et Rahvapartei tahab, tahab hääletada seda lõiget maha Äh, ja, ja seda tagasi lükata. ma arvan, et see oleks vale mõte, ma tean, et Euroopa Parlamendis on meil kõigil erinevad väärtused, erinevad arvamused, äh, nii peabki olema, sellepärast äh, meil toimuvadki arutelud. aga see tekst on tõesti miinimumnõuetega tekst ja ma arvan, et kõik peaksid äh, saama seda teksti toetada, sellepärast et mingisuguseid muid alternatiive ei pakuta osale üheksa. ja ma arvan, et oleks äärmisväärselt kasu, kahju, kui me läheksime äh, New Yorki ja meil ei oleks selles äh, põhi, põhilises küsimuses, sellises tähtsas küsimuses äh, oma arvamust kaasa võtta, nii et ma loodan, et kõik saavad hääletada selle teksti poolt sellisel kujul, nagu see tekst praegu on, selles tekstis on ainult elemendid, mis on meile kõigile ilmselged ja enesestmõistetavad. oma tööprotsessis oleme me teinud tihedat koostööd tuhandete naisteorganisatsioonide ja nende liikmetega. see dokument on unikaalne ja unikaalselt laiapõhjaline. suur tänu! ja järgmisena annaksime me sõna äh, nõukogu esindajale, härra Lopez Garrido Baru suur tänu, härra president ja suur tänu ka proua Svensson, ma tänan teid selle küsimuse esitamise eest. nagu te teate, Hispaania eesistuja on äh, selle küsimuse oma kõige tähtsamate prioriteetide hulka arvanud, äh, sooline võrdõiguslikkus on äh, väga oluline küsimus meie jaoks, me tahaksime selle soolise võrdõiguslikkuse poole liikuda, diskrimineerimise vastane äh, direktiiv on üks küsimus, samuti on meie jaoks üks väga tähtis küsimus vägivald me tahaksime Euroopa kaitseorderit, et soolisel alustel rakendatava vägivalla vastu piisavalt võidelda. täna näete siin meie hulgas volinik Redingut, tema äh, vastutab komisjonis selliste küsimuste eest, küsimuste eest, mis käsitlevad soolist võrdõiguslikku. iseäranis äh, olulised on äh, tema jaoks küsimused õigusloome vallas kõigepealt äh, ma tahaksin öelda, et äh, äh, soolise võrdõiguslikkuse minister Hispaania valitsusest esineb praegu, töötab praegusel hetkel senatis selleks, et suruda läbi abordi seadust, mis praegusel hetkel liigub vägagi positiivses suunas Hispaania parlamendis Euroopa Parlament on alati ÜRO-s aidanud toetada soolise võrdõiguslikkuse äh, arenguid. Peking viis pluss viisteist raport, mille esitas Hispaania eesistuja äh, naistekomisjoni viiekümne neljandal koosolekul oli üks näide sellest, et väga palju on saavutatud selles vallas, aga samas väga palju on ka veel teha. seetõttu eesistuja on rõhutanud, et meil peab olema rohkem andmeid, meil peaks olema paremad ühtlasemad näitajad, mis on ka üks osa Pekingi platvormi soovitustest. meil on vaja konkreetseid näitajaid, meil on näitajad olemas Euroopa Liidus ja nende näitajate abil püüame me hinnata, äh, milli-, kui tõhusad on soolise võrdõiguslikkuse meetmed. mõningates valdkondades on siiski väga palju puudujääke ajakirjanduse osas, inimõiguste valdkonnas äh, ja Hispaania eesistuja korraldab äh, kohtumise naiste teemal Naised, meedia ja stereotüübid. loomulikult meedia on üks osa ka proua Redingu portfellist ja lõpetuseks juhiksin ma teie tähelepanu ühele iseäranis olulisele asjaolule, nimelt äh, majanduskriisile. me seisame praegu silmitsi majanduslangusega, mis on äh, äärmiselt äh, kahjustav meie ühiskondadele ja võib tekitada ka suurimaid lõhesid naiste ja mehe olukordade vahel. samas äh, sooline võrdõiguslikkus äh, võib aidata meile kriisist välja pääseda. võrdne juurdepääs tööturule äh, oleks üheks lahenduseks. konkreetsemalt räägiksin ma siin Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegiast. Euroopa Liidu institutsioonid on selgelt välja öelnud, et nad tahaksid, et kahe tuhande kaheksakümne, kahekümnendal aastal oleks Euroopas äh, ka äh, kõikehõlmav sooline dimensioon. Äh, me tahame näha soolist soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamist kõikjal. Euroopa Parlament kutsus nõukogu ja komisjoni eelmisel aastal üles soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise kaasa, kaasama soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamist ka kakskümmend kakskümmend strateegiasse EBSCO nõukogu Barcelonas on konkreetselt välja öelnud, et liikmesriigid ja komisjon peavad püüdlema selle poole, et äh, lõimida soolise võrdõiguslikkuse dimensioon kakskümmend kakskümmend strateegiasse. seda tuleb arvesse võtta kõikides poliitilistes valdkondades. nii et koos komisjoni tööprogrammiga, tegevusprogrammiga, mis on, mis on alati olnud väga oluline Euroopa Liidu institutsioonide töös, püüame selle töö kallal põhjalikumalt tööd teha president äh, Van Rompuy ja president Barroso äh, puudutasid samuti neid küsimusi täna. me töötame soolise võrdõiguslikkuse nimel, teeme seda tõsiselt, tegemist ei ole mitte ainult õigluse küsimusega, vaid äh, tegemist on küsimusega, mis kajastab Euroopa vaimu. me tahame, et Euroopa Liit oleks liidrirollis soolise võrdõiguslikkuse võitluses kogu maailmas, aitäh! suur tänu! nüüd proua volinik komisjoni nimel. suur tänu, president. mul on suur au, minu jaoks on suur au see, et minu esimene äh, sõnavõtt siin parlamendis tegeleb äh, naisküsimusega. põhiõiguste volinikuna arvan ma, et põhiõigused, naiste ja meeste võrdne kohtlemine on üks tähtsamaid küsimusi. mul on väga emotsionaalselt meeles äh, see, et umbes viisteist aastat tagasi noore Luksemburgi parlamendis äh, saadikuna valmistasin ma ette Pekingi platvormi ja nüüd Euroopa Parlamendis valmistame me ette selle järeldokumenti me oleme seega äh, edasi tegutsenud, äh, küsimuse tähtsust ei ole mõtet isegi rõhutada äh, ja te võite kindlad olla, et parlament, et nõu-, komisjon on pühendunud selle teema arendamisele. sellel aastal tulen ma välja uue komisjoni strateegiaga soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas, mis on järgmine samm edasi teekaardist äh, soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas kahe tuhande kuuendast kümnenda aastani. viieteistkümnendal Pekingi kohtumise aastapäeval toimub ka ÜRO raames naisõigustalane konverents, Euroopa Liidu delegatsioon saab olema seal väga suur, minagi osalen seal, esindatud on ka nõukogu eesistuja ja see on esmakordne. meie mõlemad võtame ka sealsel plenaaristungil sõna. ja ka see on oluline sümbol. samuti on meil võimalus mõõta, äh, millist edu on saavutatud rahvusvahelisel areenil Äh, nende kahe, kaheteistkümne tegevusvaldkonna raames, milles lepiti äh, kokku Pekingis. samuti saab välja selgitada, kus esineb veel ebavõrdsust. kuigi me oleme saavutanud edu, on väljakutsed endiselt olemas. tuleb muidugi öelda, et Euroopa Liit on ÜRO suur toetaja institutsionaalsete mehhanismide reformi valdkonnas ja selles osas, et luua, luuakse ka soolise võrdõiguslikkuse üksus ÜRO all. samuti on Euroopa Liit esirinnas arenguküsimustes, eriti just aastatuhande arengueesmärkide alal. ka seal keskendutakse sellele e, paljuski, et et kaasataks ka viiskümmend protsenti ülejäänud maailma rahvastikust, sest ilma naisi aitamata ei saavutata tõelist võrdsust. samuti äh, komisjonis ei tegele selle küsimusega ainult äh, vastutav volinik, vaid äh, iga volinik kaasab need küsim-, soolised küsimused oma poliitikavaldkonda. niisiis me tegeleme Euroopa Liidu sees, meil on ka äh, Äh, oma tegevuses välismõõde, eriti just äh, arengupoliitika raames. me kõik teame, et Pekingi tegevuskava oli suur samm edasi. ja pärast selle tegevuskava vastuvõtmist sai soolise mõõtme horisontaalne kaasamine Euroopa Liidus tavapraktikaks. Pekingi mõju on olnud äh, meie kõikides liikmesriikides hämmastav. võrdsuse poliitikad ei piirdu enam sihtotstarbelise tegevusega, vaid nad on kaasatud kõikidesse poliitikavaldkondadesse. Pekingi tegevuskava võimaldas meil ka jälgida progressi vastavalt nõukogu poolt välja töötatud, töötatud äh, kriteeriumitele. kaksteist tegevusvaldkonda, üheksa äh, mõõdikut, niisiis. Äh, me oleme tulemustega vägagi rahul, aga kolm mõõdikut on veel vaja välja töötada nõukogu on võtnud endale kohustuse välja töötada ka need kolm ülejäänud mõõdikut. seega Pekingist on möödunud viisteist aastat, rootslased eesistus, eesistujana võtsid kokku Euroopa Liidu saavutused soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas, nõukogu töötab välja mõõdikud, parlament tuleb välja oma dokumentidega ning äh, soolisel mõõtmel saab olema oma roll mängida kõikides uutes Euroopa Liidu poliitikates. proua Jensen ja äh, härra Lopez Garrido rääkisid e-, Euroopa kakskümmend kakskümmend tegevuskavast. ja on ju öö, äh, öö, selge, et selles uues tegevuskavas, mis lükkab uuesti Euroopa käima, mängivad ka naised olulist rolli. praegusel hetkel ma kannatame me seeläbi, et paljud inimesed ei saa, ei leia töökohta. me peame kaasama naised, asi ei ole enam soolises võrdõiguslikkuses, vaid majanduspoliitikas. meil ei ole valikut. meil on naisi tarvis. kui me soovime, et Euroopa oma raskustest välja rabeleks. ja need mõõdikud aitavad meil loomulikult seda saavutada. kõrgetasemelises töögrupis oleme me koostanud äh, tegevuskava, mis läbi on võimalik jälgida olemasolevaid indikaatoreid ja ka uute loomist. ning meie tegevusele aitab kaasa Euroopa soolise võrdõiguslikkuse amet mis sümboolsel kombel järgmisel nädalal samal ajal New Yorgi kohtumisega Vilniuses tööd alustab. proua Svensson. üsna varsti pärast New Yorki kohtun ma teiega arutamaks meie edasisi samme, me paneme oma tegevusplaanid ju koos paika. viiskümmend protsenti meie kodanikest me peame parandama tõesti ka viiekümne protsendi oma kodanike elu ning ma olen kindel, et me oleme edukad. suur tänu, proua volinik. mina jätkan nüüd presidendi ametit ja ma räägin edasi ungari keeles. tere tulemast, härra minister, tere tulemast, proua volinik. järgmised neliteist kõnelejat saavad olema naised. seega see võib-olla parandab meie võrdõiguslikkust siin. järgmisena proua Klaas. suur tänu, president, proua volinik, kolleegid, järgmisel nädalal toimub New Yorgis oluline konverents ning see on võimalus äh, tuua meeste ja naiste vaheline võrdsus tähelepanu keskmesse meil on tarvis kriitiliselt üle vaadata, mida me oleme saavutanud ja mis on veel tegemata. maailma naistekonverents tuhande üheksasaja üheksakümne viiendal aastal kutsus üles eh, võrdsusele, arengule ja rahule. see, need on konkreetsed eh, eesmärgid ka Euroopa jaoks. aga tuleb tunnistada, et tegemist ei ole kerge ülesandega. sageli on meie teel ees öö, äh, öö, äh, liiklusummikud ja vahel isegi ühesuunalised või ummiktänavad. Rooma viivaid teid on palju, öeldakse. aga ma loodan, et me leiame õige tee ja teeme seda üheskoos. ainult seeläbi saame me need probleemid lahendada. me peame olema aga pühendunud. proua Svensson, te ähm, toote siin välja mitmed probleemid, aga te võiksite olla natukene võib-olla leebem probleeme on meil või eesmärke on meil tõesti palju, vägivalla lõpetamine naiste vastu, võrdne palk, need on need võtmetähtsad, võtmetähtsusega küsimused ka siin resolutsioonis. lihtsalt deklaratsioonid meid ei aita. proua Svensson, teil on äh, äh, raportisse kirjutatud kaks lehekülge häma me peame aga selgelt ütlema, et meestel ja naistel peavad olema võrdsed õigused. ja jätkukonverentsil peame me rääkima oluliselt selgemalt ja astuma samme edasi. suur tänu, proua Klaas, ja nüüd poolteist minutit äh, siit Akurmaai. Äh, volinik, äh, kolleegid, äh, me tähistame viieteistkümnendat aastapäeva Pekingi platvormi vastuvõtmisest. meil on aeg järele mõelda ja mitte hinnata üksnes seda, mida me oleme saavutanud, vaid vaadata ka, kuidas me saaksime seatud eesmärke tead-, saavutada. algus oli lootustandev Äh, võeti vastu õigusakteid, mille kohaselt mehed ja naised on võrdsed kõigis poliitilises, sotsiaalsetes ja muudes sfäärides, aga edasised sammud olid äh, murettekitavad, väga paljud Pekingi platvormi eesmärgid on veel saavutamata, äh, paljudes riikides ei ole naistel endiselt piisavalt võimu ja vaesusel on naise nägu. isegi kahekümne esimesel sajandil arenenud riikides on kahtluse alla sattunud mõned naiste õigused nagu reproduktiivsed õigused, seksuaalsed õigused. ma loodan, et parlament pühendab ennast nendele õigustele Äh, olukord inimõiguste, naiste õigustega on murettekitav ja seetõttu ei ole võitlus naiste õiguste eest sugugi mitte läbi. ma ei usu, et inimõiguste vallas oleks võimalik teha kompromisse. me ei tohi leppida kõige väiksema ühisnimetajaga, me peame minema New Yorki ja hoolitsema selle eest, et kõikidel naistel oleksid samad õigused ja et neid õigusi kaitstaks. ning äh, mina teeksin seda lähenduses moodust minu keha ja minu õigus sellele kehale, aitäh! aitäh! ja nüüd on järgmine kõneleja proua Parvanova, kes saab sõna pooleteiseks minutiks aitäh, president, volinik, kallid kolleegid, kui me vaatame tagasi sellele, mis on saavutatud eh, Pekingi platvormi vastuvõtmisest viisteist aastat tagasi, võib öelda, et väga palju tuleb veel ära teha. me ei ole veel neid strateegilisi eesmärke saavutanud äh, Äh, võrdsuse vallas on probleeme kõigis piirkondades, ka Euroopa Liidus. kui me tahame selles vallas edu saavutada, siis on oluline, et meil oleks nii Euroopa Liidu tasandil kui ka liikmesriikide tasandil äh, usaldusväärsed andmed äh, Pekingi näitajate osas ja me peame hoolitsema ka selle eest, et neid näitajaid jälgitakse, et me saaksime oma strateegiat kaasajastada. siin Euroopas on meil väga palju asju, millega tuleb tegeleda, näiteks olukord tööturul. meil tuleb äh, jagu saada sugudevahelistest palgaerinevustest, ebavõrdsustest, äh, sellest, et naisi ei ole piisavalt äh, juhtivatel ametikohtadel. me peame pöörama palju rohkem tähelepanu sotsiaalsetele kaalutlustele. Äh, naiste diskrimineerimine toob tihtipeale kaasa tõrjutuse ja vaesuse, vaesus omakorda mõjutab tervist Äh, see mõjutab naiste füüsilist, vaimset äh, tervist, naised, keda diskrimineeritakse, kes on vaesuses, keda tõrjutakse, nende häält ei kuule mitte keegi. Äh, mustlasnaiste keskmine eluiga on kümme aastat lühem kui enamustesse kuuluvatel naistel. laste suremus on kolm korda suurem diskrimineerimine ja tõrjutus vajab käsitlemist ka koostöö kontekstis. naiste ja meeste erinevad elu, eluead toovad kaasa äh, sotsiaalseid probleeme üksikutele vanadele naistele, tegemist on uue nähtusega, millega tuleb tõsiselt tegeleda ja lõpetuseks, proua volinik, äh, tahaksin ma teid kutsuda üles äh, tulema välja direktiiviga naistevastase vägivalla teemal, me kõik toetaksime teid, aitäh! aitäh, proua Parvanova! ja nüüd saab sõna proua Kiil Nielsen üheks minutiks. kahe tuhande kuuendast aastast alates on ÜRO öelnud, et kõige kaitsetumad ja vaesemad inimesed maailmas äh, on need, kes kõigepealt kliimamuutuste läbi kannatavad ja enamasti on need inimesed naised. Lääne-Saharas naisi juba diskrimineeritakse, neil ei ole juurdepääsu maale. Neil on suuri probleeme põuaga, see vähendab äh, äh, nende võimalusi ennast ära elatada. kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks on miljonid inimesed sellistest äh, ebasõbralikest keskkondadest lahkunud, kliimamuutused sunnivad inimesi põgenema ning eh, nad satuvad pagulaste laagritesse, kus neid on silmitsi uute ohtudega. viimase viieteistkümne aasta jooksul ei ole vastu võetud mitte ühtegi Euroopa Liidu õigusalast teksti keskkonna teemal, kus oleks mainitud ka soolist aspekti ligemale pool, eh, ma tahaksin öelda, et Roheliste fraktsiooni nimel leian ma, et Euroopa Liit ja Euroopa Liidu liikmesriigid peaksid lülitama ka soolise aspekti keskkonnaalastesse õigusaktidesse aitäh. ja järgmine kõneleja on proua Janakutakis. sada, vähem kui sada aastat on möödas sellest, kui Ühendkuningriigis said naised õiguse valid, valida. võitlus naiste õiguse eest ei ole uus asi ja ma tahaksin avaldada tunnustust kõigi naisõiguslaste organisatsioonidele, kes võitlevad endiselt selle eest, et naiste ja mehe, meeste vahel oleks võist-, võit-, võrdsus. naised tahavad teha ise otsuseid oma karjääri äh, osas, ähm, kas töötada meestele mõeldud ametikohtadel või äh, saada lapsi, olla kodus. me peame hoolitsema selle eest, et me annaksime naistele võimu. meie konservatiividena usume valikusse ja äh, valik näeb ette ka paindlikkust naiste jaoks ja järelikult ka võrdsust. kas me tahtlikult muudame naised vähem töökõlbulikuks, kui me nõuame ettevõtetelt naistele konkreetseid õigusi. ja kas me sunnime naisi lastega koju jääma lihtsalt sellepärast, et me e, ühiskonnas ei väärtusta laste kasvatamist piisavalt. volinik ütles õigesti, et meil on vaja Äh, naised äh, jällegi tööle tagasi saada. mina ütleksin, et meil on samuti vaja ka äh, töökohti, mis, mida pakuvad väikeettevõtted kui me võtame vastu liiga palju õigusakte väikeettevõtete tegevuse reguleerimiseks, siis need ettevõtted hääbuvad ja seega hääbuvad ka need valikud, mida me tahame anda naistele ning see elukvaliteet, mida nad väärivad, halveneb. aitäh! järgmine kõneleja on äh, proua Pisoto üheks minutiks. Äh, Rootsi e-, raportis Pekingi kohta ei viidata sellele, et äh, naiste olukord Euroopas ei ole selline juhuslikult. kas Rootsi ei soovinud pro probleemi näha või nende arust ei olegi probleemi? täna on meil väga tõsiseid probleeme islamiusku naistega kogu maailmas, sealhulgas ka Euroopa Liidus. Äh, multikultuursus on üks viis, kuidas nendele probleemidele läheneda. Euroopa Liidus, kogu maailmas on väga palju islamiusku naisi ja võib-olla me peaksime selle uue väljakutsega tegelema. Euroopa ja eurooplased peavad äh, seisma õlg õla kõrval Euroopa islamiusuliste naistega ja vaatama, kuidas neid emantsipeerida. me peame kõnelema ühel häälel islami fundamentalismi vastu. Need naised äh, kannatavad äh, Äh, selle, selle kõige tõttu ning kui, kui me sellest ei kõnele, kui me lihtsalt vaikime, äh, siis see ei ole õige, me peame äh, toetama ka naiste vaba, vabastamist fundali-, fundamentalismi küüsist, aitäh! järgmine proua Bauer, kaks minutit. aitäh, president! viisteist aastat pärast Pekingi platvormi heakskiitmist võib loomulikult rääkida väga paljudest asjadest, aga mina kõneleksin meie oma asjadest. meie käsutuses on ainult üks vahend ja need on õigusaktid. selle viieteistkümne aasta jooksul on saavutatud suuri edusamme Euroopa Liidus, samuti paljudes liikmesriikides on vastu võetud diskrimineerimisvastaseid õigusakte. tegemist on väga suure sammuga edasi äh, võrdsete õiguste vallas. samas ei tohi me rahul olla äh, ühenduse õigusaktidega ja ka liikmesriikide õigusaktidega, sest et meetmed, mis on äh, seal ette nähtud, tihtipeale ei ole kuigi tõhusad seadused tihtipeale jõustuvad, ilma et nad tooksid mingeid äh, tagajärgi endaga kaasa. heaks näiteks on äh, meeste ja naiste vahelised palgaerinevused. seadus, mis äh, keelab soolist diskrimineerimist, on jõus olnud juba üle kolmekümne aasta, ometigi viimase kümne aasta jooksul need erinevused ei ole eriti muutunud või on isegi suurenenud õiguslikud meetmed on tavaliselt väga keerulised Äh, võimude ülesanne on jälgida, kas diskrimineerimise vastaseid seadusi täidetakse, äh, aga seda tavalisi, tavaliselt ei tehta või nende äh, vahendid on li-, liiga piiratud ja tihtipeale nad lihtsalt piirduvad info edastamisega. sellel aastal hinnatakse uuesti läbi need meetmed, mida on rakendatud Euroopa Liit. loomulikult ei ole õigusandlikud meetmed alati imerohuks väga raske on muuta stereotüüpe, aga seaduste tõhusus sõltub just nimelt sellest ning veel üks asi, on soovitav vaadata, millise tee me oleme juba ära käinud, aga me peaksime ka vaatama, kuha, kuhu me suundume. meil on suuri ootusi selles osas, mis puudutab kakskümmend kakskümmend strateegiat ja Äh, äh, soolise võrdõiguslikkuse strateegia osas. suur aitäh, proua Bauer ja nüüd saab sõna proua Estrela. suur tänu, härra president. suur tänu ka proua volinik. Te, äh, teil oli meile edastada positiivseid sõnumeid ja te kinnitasite, et te olete täis tahet tegutseda selles valdkonnas ja meil ongi vaja tegusid. viisteist aastat on möödunud Pekingi kohtumisest ja tulemused äh, äh, paraku ei ole olnud eriti muljetavaldavad. Äh, probleemiks ei ole mitte ainult see, et vaesuse nägu on naise nägu, vaid probleemiks on ka kirjaoskamatus, tööpuudus, madalad palgad, diskrimineerimine jätkub ka tervishoiule juurdepääsu ja haridusele juurdepääsu vallas. naised on esimeseks esimesed ohvrite nimekirjas, kui räägitakse füüsilisest, psühholoogilisest ja seksuaalsest vägivallast. naised on harva ettevõtete nõukogudes või juhatustes. ühesõnaga, naistel ei ole otsustamisõigust ei poliitikas ega ka majanduses kui me tahame, et meie soolise võrdõiguslikkuse meetmed oleksid tõhusad ja piisavad, siis me peame äh, probleeme diagnoosima õigesti, lähtuma võrreldavatest äh, statistilistest näitajatest. just nimelt seda on meil vaja selleks, et probleem täpselt määratleda ja sellele vastavalt ka reageerida. suur tänu, proua Estrela järgmisena kaheks minutiks anname sõna proua Imenes Becerril Barriole. Quería decir que yo no he venido a este Parlamento para, para... tere õhtust! mina ei tulnud äh, parlamenti sellepärast, et äh, avaldada kiiduavaldusi abordiseaduste, minule valmistab põhiliselt, valmistavad põhiliselt muret inimõigused. mina tahaksin siin kaitsta naisi ja ma tahaksin kaitsta äh, naisi, kelle elud satuvad ohtu soolise vägivalla tõttu. me tahaksime, et ka nendel naistel oleks võimalus elada turvaliselt. parlamendi resolutsioon äh, teisest veebruarist äh, kutsub üles liikmesriike Äh, kehtestama nulltolerantsi igasugusele vägivallale naiste vastu ka, me peame äh, naisi paremini kaitsema, Stockholmi programm näiteks äh, lõi julgeoleku vabaduse ja õigluse ala ja see ala peaks kehtima kõigile liikmesriikidele, üheks prioriteediks on soolise vägivalla vastane võitlus see on ka Hispaania eesistuja prioriteetide hulgas, mina paluksin Hispaania prioriteetide, Hispaania eesistujal äh, kanda hoolt selle eest, et äh, selliste kuritegude ohvritel oleksid äh, võrdsed kaitsetasemed kogu Euroopas. vägivald ei tunne piire, seetõttu kaitsemeetmed ei peaks tundma piire. liikmesriigid peaksid kandma hoolt selle eest, et õigusraamistik oleks ühtlustatud ja et äh, naiste äh, turvalisus ei tunneks mingisuguseid piire ja et Euroopa Liidus oleksid naised äh, ja nende lapsed tõeliselt kaitstud. ma kutsun nõukogu ja komisjoni üles andma endast parim selleks, et Euroopa kaitseorder äh, võetaks vastu, see oleks äh, väga tõhus äh, instrument, mis aidaks meil karistamatuse vastu võidelda, eriti karistamatuse vastu, mis puudutab naiste vastast vägivalda. suur tänu, järgmisena annaksin sõna proua Garcia Perezile üheks minutiks suur tänu, härra president, viisteist aastat tagasi kolmkümmend tuhat naist rääkisid ühel häälel. Nad lubasid töötada selle nimel, et meie maailm, meie ühiskonnad oleksid õiglasemad, ühtlasemad. Need naised olid pärit erinevatest maailmanurkadest, erinevatest kultuuriruumidest, neil olid erinevad põhimõtted, aga nad võitlesid kõik võrdsuse nimel naiste jaoks ja äh, nad võitlesid selle nimel, et me jagaksime oma koormat ühiselt, et meil oleksid tagatud kõik õigused äh, reproduktiivtervisele, need kõik põhimõtted on äh, ka siiani olulised ja me pole saavutanud äh, kõike, mida me oleme tahtnud, seetõttu oleme me resolutsioonis välja toonud kriitilised küsimused, nagu näiteks selle, et Euroopa Komisjon peab koostama tegevuskava, mis aitaks Pekingi, mis lähtuks Pekingi programmist, hindaks Pekingi programmi ja jätkaks äh, soolise võrdõiguslikkuse poliitikat ja suva laiendamist. Euroopa Liit võib olla eeskujuks äh, võrdõiguslikkuse poliitikas, aga äh, meie peame kandma hoolt selle eest, et ka kõik te-, need naised, kes jäävad Euroopa Liidust väljapoole, saaksid oma õigused kaitstud, me peame töötama nii nende kui ka Euroopa naiste nimel, aitäh! következő felszólaló two percben maria nedelcseva ma tänan. nüüd meie järgmine kõneleja, proua Nedeltševa. ma tänan, härra president, volinik, kolleegid. ma tahaksin äh, rääkida järgmist, võrdsus meeste ja naiste vahel äh, Eh, puudutab väga paljusid sektoreid, tööhõive, eh, me teame, et palk on väga erinev meestel ja naistel sama töö eest ja väga raske on ka pereeluga tööelu ühitada. Eh, me näeme väga suurt vaeva, et tõesti võrdsus saavutada meeste ja naine vahel, aga, aga Peking viis, viisteist pluss ei ole veel saavutatud, eesmärgid ei ole saavutatud me arvame, et väga tähtis on see, et Euroopa Liit tõesti koostaks oma strateegia ja koondaks tähelepanu kolmele valdkonnale. meie strateegia peab mõtlema lühiajaliste eesmärkide peale, keskpikkade ja pikaajaliste eesmärkide peale. me peame vaatama, millised on need kõige delikaatsemad valdkonnad lühiajaliselt, millised on olnud majanduskriisi mõjud, me peame mõtlema, milline on kriisi mõju tööhõivele ja naiste olukorrale Eh, meil on vaja mm, nii keskkonna, majandus kui ka sotsiaalsetele aspektidele tähelepanu koondada. nüüd keskpikas perspektiivis on väga äh, täpselt vaja jälgida, mis toimub ning kaasajastada statistikat ja sellepärast on meil vaja regulaarselt ka eh, igasuguseid mõõdikuid, indikaatoreid ajakohastada ja vaadata ka nende äh, asjakohasuse peale muutuvas kontekstis ja üle-euroopaline sidusus on samuti, mis on väga tähtis eesmärkide saavutamiseks ja pikaajalises perspektiivis me peame tagama, et meeste ja naiste võrdõiguslikkus oleks kaasatud kõikidesse valdkondadesse, ühe aspektina integreeritud kõikidesse valdkondadesse ja tähtis on eh, vastu võtta selline kolmetasandiline struktuur ja ainult nii me suurendame oma võimalusi eesmärkide saavutamisel ma tänan, järgmine, proua Costa, palun eh,. Pechino più quindici si confronta quest'anno con Peking pluss viisteist e, käesoleval aastal e, e, on majanduskriisi, finantskriisi kontekstis miljonite naiste töö ja elutingimused on halvenenud selle tagajärjel ja sellepärast on vaja Äh, uuesti üle vaadata tööhõive, sotsiaalpoliitika äh, põhimõtted. ja tuleb tagada keskkonna ja finantsressurssidele parem juurdepääs, mikrolaenud, äh, samuti pere ja tööelu ühendamine ja perepuhkuse direktiivi mm, peale mõtlemine. meil on vaja direktiivi mis lahendaks kõik need ülesanded. me peame toetama naisi kõige vaesemates riikides, iseäranis Aafrikas, seda arengupoliitika kaudu. meil on vaja Euro-Aafrika liidu sidemed luua ja me peame Aafrika naistele ka meie programmidele juurdepääsu tagama. ma tänan. Silvia Costa, nüüd üheks minutiks saab Silvia Guillaume sõna. täna me räägime meeste ja naiste võrdõiguslikkusest Pekingist on möödunud viisteist aastat me võitleme endiselt vaesuse vastu ja tõrjutuse vastu. naised on ebaproportsionaalselt mõjutatud nendest äh, nähtustest, kaheksakümmend viis naisi töötab ebatraditsioonilistel äh, töövormides ja vaesus naiste hulgas on palju suurem nii et mehed ja naised ühistel ühesugustel alustel, paraku on see ainult teoorias praegu nii eesmärgiks. me näeme, et naised, kes teevad sama tööd, ometi saavad vähem selle eest palka ja meil on vaja tegeleda nende küsimustega meie koduturgudel ja rahvusvaheliselt. kui me seda ei tee, siis Peking pluss viisteist jääb tõesti äh, ainult utoopiaks. ma tänan, proua Guillaume, järgmine üheks minutiks proua Brinkevitš-Jute. ma tänan, härra president. Euroopa Liidule on sooline võrdõiguslikkus äärmiselt tähtis. tähtis on sotsiaalne ühtekuuluvus, majandusareng ja me oleme tublisti edasi liikunud Pekingi platvormi edendamisel, aga samas me ei saa olukorraga sugugi rahule jääda Eh, Peking eh, pluss viisteist eh, platvorm annab meile tunnistust sellest, et me ei ole saavutanud eesmärke. indikaatorid, mis seal kirjas on, mm, peavad kajastuma liikmesriikide reformiprogrammides ning samuti aruannetes, mis puudutavad sotsiaalset kaasatust ja võrdõiguslikkust, aga samas meil ei ole võrdeldavaid andmeid isegi Euroopa Liidu tasandil mis näitaksid äh, naistevastast vägivalda, vaesust naiste hulgas objektiivselt. Äh, meil on vaja võrreldavaid andmeid ja tegeleda probleemidega, mida need andmed välja toovad. Äh, nüüd eesmärgid, mis on seatud, peavad Pekingi platvormi sätestatu tagama. Blinkevitši teeb proua Blinkevitš, aitäh teile ja nüüd lähme vaba mikrofoni juurde. ja järgmisena saab sõna üheks minutiks proua McGuinness. mr president and uh, thank colleagues for their contribution to this debate. aitäh kolleegid aitäh Äh, suur hulk riigiteenistujaid on naised, kes on saavutanud kõige kõrgema taseme oma tööl ja neid paneb muretsema, kuidas nad saaksid äh, edasi äh, liikuda. kui minu kolleegid vasakul, kui te püüaksite oma naeru natuke taltsutada, president, kas ma võin paluda, et kolleegid? jaa, kas te oleksite palun nii kenad? vabandust, mu kallid Briti sõbrad, palun. vabandan, tänan vabandan, et pidin seda tegema, aga ei ole püüa, see ei ole eriti meeldiv, kui püüate kõneleda ja see ei ole võib-olla neile huvidel, aga võib-olla teised tahavad kuulda, mis mul öelda on. tänan. rõhutan siin, et kui me kulutame liiga palju aega äh, püüdes suruda naisi äh, teatud ametisse ja vaatame ei vaata seda, miks on teatud ameteid, kuhu mehed ei lähe, siis põhjuseks peamiselt on see, et neile ei maksta piisavalt. ja põhiasi on see, et me ei maksa inimestele piisavalt, et koristada tööd, mida keegi teine teha ei taha ja kui võib-olla vaataksime seda, kuidas me makseid jaotame taolistes ametites, saavutaksime võrdsust ka sellel tasandil kui ka teisel poolel ja ma arvan, et peame uurima neid teemasid, kui me tahame tegelikult saavutada soolist võrdõiguslikkust e. eesistujamaa Hispaania on väga mures e, naiste rolli pärast põllumajanduses ja jälle siin on väga suur roll, mida nad täiavad, täidavad, aga seda ei tunnustata ja sellega ei arvestada, jälle see on hästi oluline aspekt meie eesseisvates reformides põllumajanduspoliitikas. järgmised kaks teemat, mida ma mainida tahan, väga paljud naised äh, panustavad siin debatti, aga äh, kui paljudel meist on väikseid lapsi ja kas me saaksime siin olla, kui neid oleks, jah sellepärast et meie teenime oluliselt rohkem kui teised, äh, kes seda ei saa endale lubada. ja lõpuks härra esi, esimees, jah, mind segati eile, segati, aga eile pean ütlema, et tunnustame naisi Iraanis me peame tunnistama nende võitlust ja soovita, soovima neile edu. aitäh. aitäh, proua McKinnis. üheks minutiks saab sõna proua Tšikau. Senor presidente, madam commissioner egalitatea de anse dintre bărbai i femei este un principiu fundamental al uniunii europene stipulat võrdsus meeste ja naiste vahel on euroopa liidu fundamentaalne põhimõte ja see on välja toodud ka ühenduse seaduses e, seadusandluses kaks tuhat üheksa olid, oli naisi kakskümmend neli protsenti, kakskümmend kuus protsenti rahvusparlamentidest ja kolmkümmend kolm protsenti Euroopa ettevõtete juhid olid naised, kaheksate-, kaheksateist protsenti riigiülikoolides äh, õpetavatest õppejõududest on naised. rohkem kui viiskümmend protsenti ülikooli äh, lõpetajatest on naised. Euroopa Liidu strateegia kasvu ja tööhõive parandamiseks põhineb sellel, et aastaks kaks tuhat üksteist on kuuskümmend protsenti naistest tööga hõivatud, kuid naiste vaesus Äh, on põhjend-, äh, põhjustatud ühe vanemaga peredes, kus see ainus vanem on naine. on tõeliselt vajalik, vajalik aidata naisi oma karjääri planeerida ning luua piisavad tingimused selleks, et lepitada pereelu, ühildada pere ja tööelu. siin tahan mainida hoolitsemisfunktsiooni ja hoolitsemisfunktsiooni andmist äh, asutustele, äh, mida saaksid naised äh, kasutada. alla kolmeaastaste lastega naised peaksid saama kasutada lastehoiuteenust. aitäh, proua Tigo. proua Figureido üheks, üheks minutiks. aitäh, härra president, volinik. sel ajal kui hakkame pühitsema ähm, sajandat rahvusvahelist naistepäeva, viisteist aastat on möödunud ka Pekingi tegevusprogrammist möödas. meil on endiselt tõsiseid probleeme meie elus, ajutised töökohad, naised kannatavad ebavõrdsuse all, kasu, äh, kannatavad kapitalismi kriisi all äh, ja need mõjutavad neid nii töö kui pereelus, isegi Euroopa Liidus on nii kus naised moodustavad enamuse kaheksakümne viiest miljonist vaesuses elavast inimesest. resolutsioon, mille võttis naistekomisjon vastu, on selline, mida loodetavasti kiidab heaks enamus ka sellest kojaks. seal on üks punkt, mis rõhutab, et naiste reproduktiivne tervis on oluline osa naiste elust ja on hädavajalik teha pingutusi, et parandada naiste õigusi ja nende reproduktiivset tervist. on aeg loobuda stereotüüpidest ning anda prioriteet meeste-naiste vahelisele võrdõiguslikkusele. aitäh, proua Figureiro, proua Greto. aitäh. üks Pekingis defineeritud tegevusprogramme oli võidelda naistevastase äh, vägivallaga viisteist aastat hiljem on meie jõupingutused olukorra parandamiseks äh, täiesti pettumust äh, valmistav. paljud programmid on tegelikkusest väga kaugel, aastatuhande eesmärgid on saavutamata. kahjuks on koduvägivald, perevägivald, vägistamine äh, äh, sõjavägivalla osana ja igapäevase elu osana jääb kahjuks na äh, paljude naiste igapäevases äh,, igapäevasest elust. me vajame äh, kompleksset strateegiat selleks, et võidelda vaesuse, hariduse puuduse, karistamatuse, relvastatud konfliktidega, kõige sellega, mis toetab prostitutsiooni. naistevastane vägivald ei ole mitte ainult põhjus, vaid terve hulga faktorite mõju ja me peame need faktorid ära lahendama üheks minutiks saab sõna härra Kobeli. aitäh, esimees. on hea, et äh, Pekingi äh, platvormi iseloomustab mittediskrimineerimine, mittediskrimineerimine, see on väga hea meest, naistele ei peaks andma alati halvemat äh, varianti. Äh, naiste äh, puhul on tegemist positiivse diskrimineerimisega, kvalifikatsioonid ja töö tulemused peaksid otsustama, mitte sooline kuuluvus. Need naised, kes hääletavad naisi Euroopa volinikeks, me peaksime tegelema nende naistega, kes tegelikult diskrimineerimise all kannatavad äh, muslimi äh, naised elavad paralleelses ühiskonnas ja nad kannatavad igapäevase represseeringu all. me lubame muslimi naistel mitte olla vabad, et elada oma elu, seal algab riietusega ja käib läbi nende hariduse, karjäärivaliku ja abikaasa valikuga. naiste õiguste kaitsjad, kuidas saaks midagi muuta äh, muslimi naiste jaoks, kus samas Euroopas on meil see hädasti vaja? selle asemel jah, me võime rääkida kvootidest ja massiivsest diskrimineerimisest, mis käib iga päev äh, religiooni egiidi all. samas, kui selliseid väärtusi ei täideta. aitäh, härra Obermeier, üks minut. ja härra Plašikova. suur aitäh, härra president kui poleks eelmiseid kõnelejaid, oleksin oleksid siinkõnelejad vaid naised, kes räägivad sellest, kuidas parandada võrdsust. kahtlemata on see üks kõik äh, kiireloomulisemaid teemasid kaasaegses ühiskonnas ja ma olen kolleeg Svenssoniga nõus, me peame koordineerima tegevusi kõikidel tasanditel. Euroopa Liidus lisaks sellele, et jätkuvalt on mehed ja naised ebavõrdses olukorras, peame saavutama paremat võrdsust ka soolise orientatsiooni indikaatorite suhtes, mis puudutab vägivalda naiste vastu ja kõike muud. seetõttu peaks komisjon paluma Eurostatil paremini koordineerida võrreldavaid andmeid liikmesmaadest ning avaldada survet liikmesmaadele, et see, need teeksid tihedat koostööd Eurostatiga seda arvestades, et Euroopa Liit on üks juhtivaid institutsioone soolise võrdõiguslikkuse eest võitlemisel ja meil on mõningaid häid kogemusi ka globaalsel tasandil jagamiseks. kogemusi, mida võib jagada ka teistega ja ma usun, et viie aasta pärast, kui tähistame kahtekümmet aastat Pekingi konverentsist, ehk siis näeme paremat edasiminekut ebavõrdsusega võitlemisel. järgmisena saab sõna proua Feldman üheks minutiks. geschlechter die gleichheit der geschlechter ist ein fundamentales prinzip der eu. dieses prinzip äh, sooline võrdusõiguslikkus on üks põhimõtteid euroopa liidus see on kirjas asutamislepingus sellest räägitakse palju ja sellepärast tõesti miks me siis kogu aeg ikkagi endiselt räägime sel teemal nimelt asi on selles et kui võrdsuse rakendamiseni asi läheb tekivad probleemid ma tõesti ootan seda aega kui me ei pea enam seda arutama sest võrdsus on juba teoks saanud. suur tänu teile. ja nüüd saab sõna nõukogu nimel härra Lopez Garrido. suur tänu teile, härra esimees. ma olen täiesti nõus sellega, mida eelkõnelejad on öelnud. kõik sõnavõtjad olid muide naised, välja arvatud äh, härra von Meieri sõnavõtt, millest ka muide ainult osaliselt olen nõus. pean ütlema, et need äh, naissaadikute sõnavõtud väljendavad seda uut etappi, millesse astub Euroopa Liit äh, soolise võrdõiguslikkuse küsimustes. see ei ole kasulik mitte ainult naistele Need on, see on kasulik ka meestele. tegu on väga olulise põhimõttega. ja sellepärast ma arvasin ausalt öeldes, et siin saavad, võtavad täna sõna mehed ja naised, see on kasulik meile kõigile, mitte ainult naistele. ma arvan, et Euroopa Liit on väga mõistlikult äh, pühendunud nii sügavuti äh, võrdõiguslikkusele Euroopa Liidu põhi äh, aluslepingus artiklis kaks räägitakse võit, võrdsusest meeste ja naiste vahel ja artiklis kaheksa öeldakse, et kõik Euroopa poliitikad peavad olema seotud võrdõiguslikkuse põhimõttega ehk siis Euroopa poliitika südames on võrdõiguslikkuse põhimõte. see on Euroopa eh, Liidu tegevuse keskseks kandvaks ideeks. ning eh, seda soovib eh, kindlasti edasi arendada ka Euroopa Liidu Nõukogu praegune eesistuja ning loodame, et me saame loota selles osas ka Euroopa Komisjoni toetusele toimus Madridis sellealane kohtumine, seal oli ka volinik Reding kohal, loodetame teha tihedat koostööd Euroopa Komisjoniga, et meie ambitsioonid võrdõiguslikkuse osas äh, võiksid selle eesistumise ajal realiseeruda. ja kaheksas märts on väga oluline tähtpäev, tegu on töötavate naiste päevaga ning äh, Euroopa Parlament Strasbourgis räägib naiste hartast sel päeval ja samal päeval nõukogu oma EBSCO kohtumisel räägib samuti võrdõiguslikust sotsiaalsest ühtsusest ning naistevastase vägivalla väljajuurimisest. sellest räägiti väga palju, sellest vajadusest, naistevastane vägivald välja juurida, see on üks suuremaid õnnetusi, mis äh, praegusel hetkel, millega tuleb tegemist teha meie ühiskonnas. ma olen täiesti veendunud selles, et, äh, et kaitseorder äh, naistevastase vägivalla vastu on üks suuremaid edusamme lähikuude jooksul ning loodame selles osas Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi poolsele toetusele. aitäh, härra president, aitäh, härra Lopez-Garrido ja eh, nüüd saab voli, komisjoni nimel volinik Reding sõna. president. president. soolise võrdõiguslikkuse direktiivid, nendega alustasime seitsmekümnendatel ja sellest ajast, sellest ajast saadik on mitmed direktiivid mitte ainult muutnud seaduse liikmesmaadest, hm, liikmesmaadel polnud seadusi selle kohta, nad on loonud seadusi liikmesmaades seadused meeste ja naiste võrdõiguslikkuse kohta, mis kehtib kõikidel tasanditel meie ühiskonnas. sellest hoolimata, nagu te õigesti märgite, näeme endiselt, et meil on head seadused, kuid sellele ei järgne praktika. niisiis usun, et esimene asi, mida me tegema peame, ei ole mitte teha uusi seadusi, vaid vaadata, et seadusi tegelikult ühiskonnas ka täidetaks unistan hetkest, mil siis, kui me siin kojas debatti peame, võtavad sõna viiskümmend protsenti mehi, viiskümmend protsenti naisi. mul on unistus, et me ei vaja enam rahvusvahelist naistepäeva, sellepärast et probleemi enam pole. aga unistada on muidugi kena praktika on midagi muud ja me peame lahendama neid asju, mis meie ees seisavad. seetõttu olen väga tänulik Hispaaniale eesistujamaane, maana, kes on toonud naiste küsimuse üheks kõrgematest prioriteetidest kõrgematest prioriteetideks ja ma olen väga tänulik oma komisjoni kolleegidele, kes äh, jälgivad soolise võrdõiguslikkuse küsimust kõikides poliitikates, mida me kavatseme välja tuua tänan oma kolleege, kes töötavad tööhõive vallas. me näeme, et aasta kaks tuhat kakskümmend programm, sealgi on seda realiseeritud. teiste elementide suhtes, nii nagu ma juba ütlesin, teen koostööd jätkuvalt naistekomisjoniga, et töötada välja uus võrdõiguslikkuse strateegia kus äh, tegeleme küsimustega nagu palgaerinevused, naised öö, ähm, otsuseid tegevates ametikohtades, need on struktuurilised probleemid, mis meil ära lahendada tuleb. aga arvan, et need on ka ühiskonna küsimused, mis tegelikult öö, äh, pärinevad väga sügavalt. Need tuleb ära lahendada naisteorganisatsioonide abil, ministrite abil liikmesmaades siseriiklike seaduste abil, üle-euroopaliste seaduste abil. ja siin ja käib see jõle naistevastase vägivalla küsimus. see on asi, mis peab olema selle töö kõige esimene osa, milles me teeme. daamid tugev delegatsioon läheb New Yorki selleks, et tähistada äh, Pekingi platvormi vastuvõtmise viieteistkümnendat aastapäeva. me peaksime selle üle olema uhked, sest kui me näeme seda, mida oleme saavutanud viimase viieteistkümne aasta jooksul, siis seda on tõeliselt palju. hea küll, me ei ole jõudnud veel sinna, kuhu meie unistused oleksid meid viinud, aga me oleme väga palju ära teinud ja läbi selle kogemuse suudame ka aidata naisi teistel kontidel ma usun seda. ja see saab olema ka New Yorgi kohtumise teema. mitte ainult vaadata seda, mida teevad Euroopa naised, vaid ka see, mida saavad Euroopa naised, Euroopa poliitikad, arengupoliitikad teha naiste jaoks teistel äh, kontinentidel. ja selles mõttes usun ka, et põhiõiguste harta, mis on imeilus tekst, mida tuleks mida peaks lugema iga laps Euroopa koolides. selle kallal peaksid tööd tegema kõik tudengid meie ülikoolides. see põhiõiguste harta esitab küsimused, püstitab küsimused täiesti õigesti. ei ole vahet meeste ja naiste vahel. Nad on võrdsed. ja on meie kohustus hoolitseda selle eest, et kui see fundamentaalne küsimus ei rakendu meie seadustega liikmesmaades, siis me peame sõna võtma. me peame sõna võtma ka oma liikmesmaades, näidates ära probleemid, mis üles kerkivad ja mida ära ei lahendata. ja mitte hoida suu kinni, kuni, vähemalt mitte enne, kuni on probleem ära lahendatud. ja kutsun teid kõiki üles Äh, äh, kõiki mehi liitma omi hääli naiste häältega, aitäh. okei okay,, komisjon. You know the chair cannot make any comment. Te teate, et äh, juhatus ei saa midagi kommenteerida, nii et paraku <laughs> ma ei kommenteeri. nii sellega on see päevakorrapunkt lõpetatud ning äh, resolutsiooni hääletatakse homme kell pool kaksteist. nüüd algavad ühe minuti kõned vastavalt artiklile sada viiskümmend. ja anname e- e- e- eelistuse neile saadikutele, kes viimase